pühade nädala selja taha jätnud ja paljud saadikud selle aja on olnud kodus ja veetnud aega oma perekondadega ja ka täna siin ei ole meid palju kohal. nüüd teisipäeva pärastlõunal me ei alusta mitte kell kaks, kaks, vaid kell kolm tööd, nii et selline muutus meie päevakorras homseks. algus homme pärastlõunal on kell kolm, mitte kell kaks. ja kõigepealt võtame vastu päevakorra, saame selle heaks kiita ja kohe läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde. meile tutvustatakse uuringut, mille komisjon tellis ja mina isiklikult olin väga huvitatud sellest uuringust ja teised koordinaatorid samuti. ja me käsileme, käsitleme süvaanalüüsi, süvaanalüüsi riigiabi ja Euroopa Liidu poolse rahastamise kohta kuidas need kokku sobivad. varasemal ajal on eh, olnud eh, kõhklusi ja kahtlusi teatud programmide osas. aga see kõik seondub eh, ka üldise arusaamaga, kuidas nähakse Euroopa Liidu üldeelarvet, kas sellesse suhtutakse positiivselt või negatiivselt, kas halduskoormus äh, on mõõdukas ja nii edasi. kõige selle kohta me oleme palunud teha uuringu ja suur tänu uuringu läbiviijatele ja annangi kohe sõnajärje professor Nikolaidesele tegemist on Euroopa kolledži ja Maastrichti ülikooli professoriga. palun, professor, teil on sõna. Um, thank you very much, madam. suur tänu. ja lühike vastus. lühike vastus teie küsimusele ja see on ka meie dokumendi pealkiri, et kõik sõltub asjaoludest. nagu ma selles dokumendis selgitasin, et kui mingi meede on riigiabi, siis millised tingimused tuleb täita, see on kirjas peatükis number üks. neljale kriteeriumile peab riigiabi vastama, et olla riigiabi. kõigepealt riik eraldab rahalised vahendid mõnele ettevõttele, äriühingule, teiseks ressursside ülekanne toimub ja annab eelise, annab eelise, eh, mida muidu ettevõtted normaalsete turutingimustel ei saaks. kolmas kriteerium on, et meede peab olema selektiivne, see eh, tagatakse ainult mõnedele äriühingutele ja mitte kõikidele riigi äriühingutele või teatud liiki äriühingutele ja neljandaks kriteeriumiks on, et meede peab mõjutama kaubandust ega tohi moonutada konkurentsi siseturul. nii et artiklid, artikkel sada seitse Euroopa toimimise lepingus lõige üks ütleb, et põhimõtteliselt on tegemist eh, siseturule mitte sobiva meetmega, aga tehakse erandeid selles eh, riigiabi keelus. põhjuseks see, et mõnikord turg ei toimi nii, nagu turg peaks toimima. ja kuna turul on tõrkeid, siis riik õigustatult sekkub majandusse ja üritab korrigeerida seda turu tõrget nii palju peatükist üks. nüüd peatükk kaks meie dokumendis räägib sellest, et mis on riigi rahalised vahendid, ressursid. alusleping ei selgita seda, mis on eh, riigi rahalised vahendid, küll aga on viimase kuuekümne aastaga kogunenud suur kohtupraktika, mis räägib riigiabist ja artikkel sada seitse esimene lõige ütleb, et riigiabi, mida annavad äh, liikmesriigid riigi rahaliste vahendite kaudu. nüüd äh, Euroopa Kohus on tõlgendanud seda mõistet liikmesriik nii, et tegemist on mis tahes ametiasutusega, mis tahes valitsuse tasandil, kas kesk või kohalik tasand, kõik on võimalik, et kui on mingi ametiasutus, mis Äh, kasutab oma äh, võimu, mis on talle äh, riigiasutusele antud ja teeb eraldise omaenda eelarvest, siis see kujutab ennast liikmesriigis rahaliste vahendite eraldamist. nüüd riigi rahalised vahendid peavad endast kujutama mis tahes ülekannet mis tahes vormis asutuselt, mis ei ole avalik asutus, aga mis kuulub kont-, riigi kontrolli alla. sellesse kategooriasse näiteks kuulub ettevõte, mis kuulub riigile üle viiekümne viie protsendi aktsiatest kuulub riigile ja kaubandus- või finants, majandusminister saab ka juhatuse liikmeid määrata selle ettevõtte juhtorganitesse, nii et riigil on otsustav mõju sellise ettevõtte üle. aga Euroopa Kohus on ka mitmetel puhkudel öelnud, et ei piisa sellest, kui riik omab mõnd-, sellist ettevõtet. ja miks nii? ettevõtetel on omaenda ärilised huvid, mis jäävad väljapoole äh, riigi poliitikat näiteks mingi pank, mis kuulub riigile. põhimõtteliselt riik saab pangale ette kirjutada, mida too peab tegema, aga ta ei tee seda alati ja iga kord. Euroopa Kohus on öelnud, et lisaks riigi kontrollile või omadusel on ka vaja täita tingimused, konkreetne otsus eraldada rahalised vahendid on midagi, mille saab taandada riigi otsusele. nii et kaks tingimust tuleb täita, kontroll ja teiseks see omistamine. ja sellest räägitakse teises peatükis. teine peatükk räägib ka mõningatest põhimõtetest, põhimõttelistest kohtuotsustest, mis on tulnud Euroopa kohtult selle teema kohta. nüüd kolmas peatükk, siin räägitakse Euroopa Liidu poolsest rahastamisest teoorias on nii, et Euroopa Liidu rahalised vahendid peavad jääma väljapoole artiklit sada seitse ja miks nii? sest artikkel sada seitse räägib liikmesriikidest või riikide rahalisest vahenditest, siin ei räägita midagi Euroopa Liidust ja Euroopa Liit ei ole liikmesriik. aga kuna enamik Euroopa Liidu rahalisi vahendeid ja ma räägin, mida ma pean nende all silmas enne veel, kui ettevõttele eraldatakse rahalised vahendid, peavad need läbima mingi avaliku riikliku asutuse, tavaliselt on see korraldav asutus ja see korraldusasutus omab äh, kaalutlusõigust, ta saab otsustada, kes on need abikõlbulikud toetuse saajad või ka dikteerida tingimused raha eraldamiseks ja seda loetakse minu arvates õigesti, õigustatult eh, kontrolli teostamiseks rahaliste vahendite üle. ma arvan, et nii see ongi. võtkem struktuurifondid liikmesriikidel on vaja tegevuskavad välja töötada ja Euroopa Komisjon kiidab need heaks, aga need tegevuskavad on väga üldise iseloomuga, need ei näita ära iga konkreetset tegevust ega ka näe ette eh, igale konkreetsele ettevõttele toetuse eraldamist eh, nende tegevuskavade kaudu. siin riik eh, omab olulist kaalutlusõigust ja see võimaldab liikmesriikidel moonutada konkurentsi, nii et väga õigesti tõlgendatakse asja nii, et Euroopa Liidu raha läheb läbi kanali, mille, mille kaudu liikmesriik saab kontrolli teostada, sellega muutub see Euroopa Liidu raha riiklikuks rahaliseks vahendiks. ja kolmandas peatükis ma käsitlen neid äh, fonde, kus äh, haldamine toimub liikmesriigi tasandil, see on ühtekuuluvusfond, kõik struktuurifondid, Maaelu Arengufond ka. ja siis ma käsitlen äh, juhtumit kolm punkt kaks, kus rahalisi vahendeid hallatakse Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Komisjon on see, kes otse äh, näiteks kosmet haldab või teadusuuringute fonde haldab või Euroopa Investeeringute Pank Euroopa Komisjoni nimel haldab rahaliste vahendite kasutamist ja sellisel juhul finantstoetus, raha läheb otse ettevõttele ega kulge läbi eh, kanali, eh, läbi liikme, mille kaudu siis, mille puhul liikmesriigi ametiasutus saab kontrolli teostada ja sellisel juhul liikmesriigi ametiasutustel ei ole võimalik oma otsuste kaudu moonutada konkurentsi Euroopa Liidu siseturul. ja Euroopa Liidu rahalised vahendid, mida hallatakse Euroopa Liidu tasandil, ilma et need läheksid liikmesriikide kontrolli alla, ei ole riiklikud ressursid ega kuulu artikli sada seitse esimese lõike alla. aga kui elu oleks niivõrd kerge, oleks hea. ja probleem on selles, ja siin ma jõuan oma järelduse juurde siin dokumendis. praegused määrused viitavad ka vajadusele, eh, et neid rahalisi vahendeid, mida hallatakse Euroopa Liidu tasandil, oleksid kooskõlas riigiabi eeskirjadega, see on mõttekas. järjepidevus, kooskõla tähendab seda, et konkurentsi siseturul ei moonutata ükskõik, kus hallatakse programmi, kas liikmesriigi tasandil või Euroopa Liidu tasandil, ei tohi konkurents kannatada. see on mõttekas, aga kui keegi loeb määrusest välja, et kõik peab olema kooskõlas riigi abiga või ei tohi tekkida mingit ebakõla või kõik peab toimuma kooskõlas määruse tekstis räägitakse nendest mõistetega siis tekib küsimus, et kuidas tõlgendada seda äh, kooskõla või järjepidevust riigi abiga. kui me räägime sellest, et liikmesriigid peavad kinni riigiabi eeskirjadest, siis me kujutame väga selgelt ette, mida see tähendab. see tähendab seda, et kas kasutatakse üldise grupierandi määrusse äh, teksti, mis vabastab nad kohustusest, mis tuleneb aluslepingust teavitada abist Euroopa Komisjoni või kui meede ei kuulu üldise grupierandi määruse alla, siis tuleb teavitada otse komisjoni abi andmisest ja saada eelnev luba, enne kui saab abi hakata andma nii et me räägime meetmetest, mis on kavandatud liikmesriikide poolt ja me teame täpselt, mida nõuetest kinnipidamine liikmesriigi puhul tähendab, aga kui me räägime rahalisest vahendist Euroopa Liidu tasandilt, siis ei ole täpselt selge, mida see nõuete täitmine tähendab ja me ainult tõlgendame. ja probleemiks on ka see, et meil ei ole kohtupraktikat ja tuleb ära hoida moonu, konkurentsi moonutamine ja kes seda teeb, Euroopa Komisjon Euroopa Investeeringute Pank või investeerimisfond peavad siis selle eest hea seisma. ja kolmandas peatükis on siin veel üks juhtum, kolm punkt kolm, kus nähtub, et on üsna ebatavaline see, et Euroopa struktuurivahendid lähevad liikmesriikidele ja liikmesriikidel on võimalik need suunata Euroopa Investeerimispanka, et hallata raha mõne programmi raames, mida siis juhib Euroopa Investeerimispank ise. see on haruldane juhtum ja see juhtub ainult finantsinstrumentidega. mul ei ole arve ega fakte teile tuua, et milline prot-, protsent finantsinstrumentidest läheb tagasi Euroopa Liidu tasandile või kui palju liikmesriike seda võimalust kasutab. aga selline eh, pealispinnaline vaatlus näitab, et ainult kaks-kolm liikmesriiki maksimum on seda võimalust kasutanud. enamasti struktuurifonde peetakse riigi rahalisteks vahenditeks, aga äh, see, et liikmesriik saab taga, tagasi saata näiteks Euroopa Investeerimispangale raha, et too haldaks neid rahalisi vahendeid ja aluseks on tema oma tingimused, siis seda ei loeta sellisel juhul seda raha riigi rahaliseks vahendiks ja see, need rahasummad ei pea kinni pidama tavapärastest riigiabi eeskirjadest, aga see on üsna haruldane olukord ja juhtum. ja viimane alajaotis eh, kolmandas peatükis puudutab neid juhtumeid, kus Euroopa strateegiliste investeeringute fond, see Junckeri eh, kava mille eesmärgiks on kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid selleks, et stimuleerida erasektorit osalema. see on nagu äh, võimendajaks, äh, hoovaks, mis peab aktiveerima erainvestorid, aga ei välista ka seda võimalust, et liikmesriigidki osalevad. kui liikmesriigid osalevad, siis nad teevad seda omaenda rahalisi vahendeid investeerides, riiklikke vahendeid Eh, investeerida, sellisel juhul peavad, tuleb kinni pidada riigiabi eeskirjadest neil. nii et minu järeldused neljandas peatükis on järgmised. tavaliselt Euroopa Liidu rahalised vahendid, mida haldavad liikmesriigid ja mis suunatakse programmide kaudu, mis on välja töötanud, kavandanud liikmesriigid ise ja mida ka kontrollivad täiel määral liikmesriigid ise, peavad vastama riigiabi eeskirjadele. see on selge ja selles ei ole mingit kahtlust. Euroopa Liidu rahalised vahendid, mida hallatakse Euroopa Liidu tasandil, peavad samuti põhimõtteliselt kinni pidama riigiabi eeskirjade eh, vaimust, selleks et ei tekiks moonutusi, häireid konkurentsis siseturul. nii et see tähendab et ka teatud mõttes on vaja kinni pidada riigiabi eeskirjadest. ja minu soovitus on, et kui neid määrusi järgmisel perioodil pärast aastat kaks tuhat kakskümmend jälle hakatakse vastu võtma, siis sealt kustutatakse viide riigiabile, sest see ei ole vajalik. Need, kes haldavad raha Euroopa Liidu tasandil, on ju komisjoni, teised Euroopa Liidu asutused ja nemad ei hakka ju moonutama siseturul konkurentsi ei hakka eelistama ühte liikmesriiki teisele. jah, piisab sellest, kui öelda, et konkurentsi ei tohi kahjustada ja ma arvan, et sellisel juhul kaob ära ka see segadus, mille tekitab viide riigi abile, aga põhimõtteliselt kõik jääb samaks. endiselt on vaja tagada, et konkurents kuidagimoodi ei kahjustuks, aitäh. Bueno, pues um, si es verdad, la conclusión. Ma tänan. jah, te selgitasite meile kõiki neid keerulisi nüansse ja aspekte ja järeldus on, et meil on vaja taotleda maksimaalset lihtsustamist ja suur tänu teile teie ettekande eest. nüüd ma tahaksin kuulata ära veel ühe seisukoha ja annan sõna härra Karl Sukopile konkurentsi peadirektoraadist, palun. äkki te tahate ka reageerida kuuldule? Thank you. ma tänan ma pean tunnistama, et mul on vähe eh, lisada selle aruande kohta, sest faktid on kõik õiged. ei tule üllatusena, minule vähemasti mitte, eh, professor eh, Nikolaides on väga suur spetsialist riigiabi küsimustes ja väga kvaliteetne on seetõttu see aruanne. aga lühidalt kordan üle selle tähtsa elemendi, et kas, kuidas otsustada, kas kuulub riigiabi alla asi või mitte. põhivastus on, et see, kes otsustab raha kulutamise üle, kui otsuse raha kasutamise üle langetab liikmesriik, siis kuulub see riigiabi sätete alla ja nii on olnud aastast tuhat üheksasada viiskümmend seitse, sest riigiabi eeskirjad on algusest peale olnud aluslepingutes kirjas. kui Euroopa Liit on see, kes otsustab, kuidas raha kulutada, et milline ettevõte saab ja mida saab, siis see otsus ei kuulu riigiabi eeskirjade alla, aga tähtis on, et kõik oleks kooskõlas, et ühelt poolt, kuidas Euroopa Liit Eh, kulutab raha ja teiselt poolt, kuidas ta lubab liikmesriikidel seda teha. ja sellepärast riigiabi kontrolli peamised põhimõtted leiavad arvestamist ka siis, kui Euroopa Komisjon otsustab Euroopa Liidu programmide üle. Need on peamised põhimõtted eh, ja need on täiendavuse põhimõte, et eh, rahaliste vahendite kasutamine peab stimuleerima in-, Eh, investeerima lisaks eh, ka väljaspoolt Euroopa Liitu eelarvet ja et eh, ei tohi lihtsalt asendada eraressursside kasutamist, vaid peab tulema lisaks. nii et neid põhimõtteid arvestatakse, kui kavandatakse Euroopa Liidu programme. tähtis on, et Euroopa pro Liidu programmid ka ei hakkaks konkurentsi moonutama. mis puudutab neid konkreetseid soovitusi, mida aruandes antakse, siis komisjon on nõus, et eeskirjad, mida kohaldatakse, peavad olema võimalikult selged. kuidas seda saavutada, selle üle võib muidugi veel arutleda. ja ma arvan, et järgmise MFF-i alased ettepanekud on hea võimalus seda arutelu pidada. Sí, no sé si alguno de los colegas que están. ma ei tea, kas mõni kolleeg soovib sõna või tahab äkki midagi küsida. kui ei, siis minul omalt poolt on paar küsimust professorile. oma lõppjäreldustes ütlesite et äh, tähelepanu keskmes on see tähtis kriteerium, et konkurentsi ei tohi moonutada, ei tohi kahjustada. ja mitte niivõrd ei ole kaalukiviks see kriteerium, et kes kui palju ja mida kontrollib. Nende asjadega me põrkume ikka jälle kokku. me oleme märganud, et et mõnede projektide puhul on tegemist segarahastamisega. mina olen transpordiekspert, me räägime transpordikoridoridest, äh, jah, igasugused ühendused äh, sadamate ja lennujaamade äh, vahel. ja tihtipeale tuleb otsuseid langetada Euroopa Liidu tasandil, aluseks on nimekirjad, mis on tulnud liikmesriikidelt. ja ma ei ütle, et rahastamine moonutab konkurentsi, küll aga mõjutab nende projektide tulevikku ja seda, kuidas neid projekte nähakse mõned liikmesriigid võivad taotleda erandeid eh, riigiabi andmisel, kui kõneks on sellised koridorid. Eh, tegemist on pikaajaliste, väga keeruliste projektidega, eh, mille puhul kasutatakse ajapikku väga erinevaid rahastamisvahendeid kas piisab sellest, et anda mandaat Euroopa Komisjonile, kes peab tagama, et rahaline toetus ei moonuta konkurentsi ja kuidas järelevalvet teostada sellisel juhul, kui tegemist on niivõrd suure ulatuslike projektidega? jah, väga raske küsimus jah, siin on terve rida aspekte, jah, on projekte, mis on väga sarnased liikmesriikides ja konkureerivad üksteisega. kui liikmesriik ise otsustab, siis komisjon hakkab kohaldama riigiabi loogikat, kui liikmesriik teavitab sellise projekti rahastamisest ja siis kaalub plusse ja miinuseid, vaatab, milline positiivne mõju on, kui abi, abi, riigiabi antakse ja millised on negatiivsed tagajärjed konkurentsile, kui komisjon otsustab erinevate projektide üle, mille aluseks on nimekiri ja mõtleb, mida siis rahastama hakata, näiteks transpordiprojektide hulgast, siis peab siin olema arutlus äh, samasugune, et millist tulu need projektid toovad Euroopa Liidule tervikuna, kas need projektid on prioriteetsed Euroopa Liidule, kas projekt täidab mingi lünga, mis on võrgus praegu transpordivõrkudes ja negatiivsed äh, tegurid kaalub ka üle, et kas äkki konkurents ei kannata. kui Euroopa Liit rahastab projekti, siis Euroopa Komisjon otsustab sellised asjad. kui rahastab liikmesriik, siis otsustab liikmesriik selle üle. nii et põhimõtteliselt äh, siin arutluskäik on ühesugune, kas see projekt Äh, lõpptulemusena omab rohkem plusse kui miinuseid. kui liikmesriik kavandab mõnda projekti, siis ta loomulikult üritab maksimaalselt tulu liikmesriigile ega mõtle kogu Euroopa Liidu tulu peale niivõrd. ja ma näen siin täiendavust ja näen ka potentsiaalset konflikti, ühelt poolt täiendavus äh, nende projektide vahel, mis otsustatakse Euroopa Liidu tasandil ja mille eesmärgiks on Euroopale tervikuna kasu tuua ja teiselt poolt need projektid, mis otsustatakse liikmesriigi tasandil. loogika peab samas sarnane olema. jah, aga tulud ei tarvitse jaguneda ühesuguselt. ja nii on ka rahastamisega Euroopa Liidu tasandil, sest siin väärtus on suurem kui äh, erinevate liikmesriikide otsuste summa tulenev väärtus. ma ei taha asja lihtsustada, ma ei eita seda, et selliste projektide hindamine, üksikasjalik analüüs võib olla väga suur väljakutse, eriti kui tegemist on pikaajaliste projektidega, mitte alati ei tarvitse kõik õigesti minna. meil on terve rida näiteid tuua, kus liikmesriigid eh, ükshaaval on kavandanud suuri projekte, lennujaamad, sadamad ja me teame, et kuna nad tegid seda üksinda ja mitte ei teinud seda üks keskne asutus, siis tegelikult lõppkokkuvõttes nad võisid ka pikemas perspektiivis üksteist nõrgendada jah, see ei ole mingi üllatus, Euroopa Kontrollikoda on mitmel puhul jõudnud järeldusele, et kui ei ole holistilit ülevaadet projektide üle, mis on välja töötatud ja rakendatud üksikutest liikmesriikidest, siis ei ole eh, maksimaalselt kasutamist, realiseerimist leidnud nende projektide potentsiaalne väärtus. ja see konflikti võimalus ühelt poolt see, mida liikmesriigid teevad ja teiselt poolt, mida teeb Euroopa Liit, on täiesti olemas. Ehm, ehm, siis tuleks kohaldada Euroopa Liidu üldhuvi, kas te seda pidasite, mida Euroopa Liit rahastab, aga see raha läheb liikmesriikide ametiasutuste kaudu projektidesse ja andmise puhul. ma tänan. meie vaatame, et millised probleemid tekitab viide riigi abile. nüüd teie oma märkustes rääkisite teisest asjast, seda, kuidas mõjutab konkurentsi äh, rahaliste vahendite haldamine Euroopa Liidu tasandil. võib-olla kuskil on mõni selgitel, mida on teinud Euroopa Kontrollikoda, need on puudutanud peamiselt infrastruktuuriprojekte. ja eh, seal on konkurentsikahjustused suuremad, sest infrastruktuurid võivad lausa muutuda kasutuks kui erinevad liikmesriigid dublingute või ettevõtete rahastamist, siis siin on konkurents tervislik nähtus. erinevad projektid erinevatest liikmesriikidest konkureerivad ühe ja sama toetuse e-, pärast ja võidab parim ja sellest tõuseb tulu kogu Euroopa Liidule nii et pant ei valuta, aga ma olen mures nende ressursside pärast, mis lähevad võistlevatele äh, infrastruktuuriprojektidele, sest võib tekkida dubleerimine ja see tähendab rahaliste vahendite raiskamist. nii et on vaja eristada ühelt poolt eh, lingvistilise segaduse kui kõneks on rahastamine Euroopa Liidu tasandilt. Need on kaks erinevat asja. No sé si a alguno de mis colegas si no le pediría al director ma ei tea, kas mõni kolleeg soovib sõna, kui ei, siis võib-olla peadirektoraadi eh, direktor kommenteeriks seda suurte projektide teemat. meil on suured projektid, mis saavad Euroopa Liidu eelarvest toetust ja ka liikmesriikide poolt toetust riigieelarvetest toetust, nii et rahastamisallikaid sellist, jah, mõnikord me näeme projekte, millel on mitmed rahastamisallikaid ja komisjon, me kohaldame neid samu põhimõtteid liikmesriikide poolsele riigiabile, kui me kohaldame oma projektide valimisele, ükskõik kas siis TNT või mingit muud projekti valides, me kohaldame selgeid kriteeriume, mis on juba ette kindlaks määratud, enne kui projektide väljavalimiseks läheb. me vaatame, kuivõrd asjakohased on ka instrumendid. kõik need põhimõtted peavad kohalduma, ükskõik kust raha tuleb nii et keskselt hallataval eelarvest tulevaid vahendeid me kohtleme samamoodi tagajärgedega konkurentsile. kui tegemist on mingi ärilise majandusliku projektiga, siis on selge see, et see mõjutab konkurentsi, aga tähtis on siis negatiivset mõju kärpida ja tähtis on, et plusse oleks rohkem kui miinuseid projektil, mis saab toetust nii me läheneme ka suurtele projektidele ja keerulistele projektidele. Sí, eh, director Suco, también quería preguntarle, en algunos casos nos hemos encontrado con que hay... Si es, es decir, si en... teinekord on olnud juhtumeid, kus valitsused on teinud teatud otsuseid, näiteks taristuprojektide puhul, ja tegemist on riikliku otsusega, näiteks Euroopa ühendamise rahastuga seoses või ERDF-i äh, vahendite puhul otsus tehakse riiklikul tasandil. mis puudutab rahastamisallikat, mis tüüpi rahastamist seega tegemist on saaks äh, midagi äh, siin kehtestada kas tegemist on konkurentsiga erinevate projektide vahel, arvesse võttes ka Euroopa üldiseid huvisid, kas siis komis-, ehk siis küsimus on selles, kas tegemist on pädevusega, mis teatud projektide puhul äh, läbivad teatud fondid, äh, on äh, ka tead-, mingid nõudmised kaasrahastamise osas. saaks liikmesriikidele nõu anda selles osas, milline valik oleks sobivam, sest loomulikult otsused tehakse riiklikul tasandil, aga need mõjutavad ka teisi piirkondi ja riike. aitäh! ei, see ei ole otseselt meie roll meile ei tee muret nii palju väga seda, see juhtdokumendid, mis puudutavad erinevat tüüpi taristute valdkonda. üks puudutab äh, lennuväljade taristusi, on äh, kümme erinevat äh, viie kuni kümne leheküljest dokumenti ja me tutvustame liikmesriikidele, kes huvi tunnevad, kuidas riigiabi reeglid rakenduvad, lähtudes sellest, kas abi antakse või mitte, tegemist võib olla majandustegevusega või mitte, kas tegemist on riigi ja langeb üldise grupi erandi määruse alla, et liikmesriigid ei pea meie poole pöörduma. kui nad peavad, siis millised on meie kriteeriumid ning piiriülene mõju loomulikult täidab siin olulist rolli. näiteks äh, lennujaamade puhul vaatame me kas lennujaamu ja siis on tegemist konkurentsiga ja samas, äh, kui ei ole seal mingit konkurentsi, midagi muud ei ole olemas, siis on see teistmoodi. tegemist on elementidega, mida on kaalutud, piiriülene äh, aspekt, äh, avalik huvi, toetuse vajabi, heakskiitu ja juhul kui, siis mis tingimustel nad sellega saaksid. aitäh, Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust me teame, et tulevikus peab Euroopa Liit rohkem kui varem keskenduma. minu küsimus on järgmine. kas te arvate, et äh, arut-, lähtudes sellest, mida me arutasime, kas me saame jätkata nii nagu varasemalt või kas need, äh, milline see muudatus võiks olla? ma kardan, et tegemist on küsimusega, mis läheb äh, minu äh, palgakategooriast kõrgemale, tegemist on väga poliitilise küsimusega ja ma arvan, et kaks nädalat tagasi komisjon riigiabi küsimus ei ole sellega seotud. kui me räägime asüülist, äh, rändest, julgeolekust, siis meie oma, meie tarbeks on need kõik mittemajandusliku iseloomuga, seega kõik toetused, mis antakse kas liikmesriigi või Euroopa Liidu eelarvest väljaspool meie pädevust ja meie kontrolli, siin ei ole riigiabi kontrolli selliste tegevuste puhul. asj-, kohane siin, kui liikmesriigid peavad otsustama, kas toetada ühte või teist ettevõtet, investeerides uutesse tehnoloogiatesse, ja kui üks liikmesriik valib ühe ettevõtte selle toetamisel, meie valdkonnas, mida ka teised oma, kus on teenus olemas, mille puhul me ei näe erilist vajadust toetada ja teistes valdkondades, kus seda ei ole tagatud ja kus äh, meie palun, professor. lähtudes oma kogemusest äh, kaitsen siin komisjoni, loomulikult komisjon ei pea, vaja mind, komisjon suudab iseenda eest seista aga kui ma võin nüüd erapooletult äh, sõna võtta, siis ei ole ma näinud juhtumit, mille puhul riigiabi reeglite rakendamine oleks liikmesriiki kahjustanud. riigiabi loogika on väga lihtne seal on mitmeid lihtsaid, aga võib-olla ka praktilises vaatest äh, keerulisi. kas see on majanduse osas loogiline, kas see toob hüvesid, kas Äh, tegemist kuhuga, kus turg omaette ei suuda anda soovitavat äh, lahendust. ja kui vastus on jah, siis ma arvan, et äh, komisjon tihtipeale või siis peaaegu alati ütleks jah, siis riigiabi on lubatud. nagu öeldud, siis olen ma kokku puutunud paljude juhtumitega, kus liikmesriigid leiavad, et riigiabi äh, reeglid neid kuidagi piiravad, aga samas ei ole ma näinud tõelist juhtumit, mille puhul see tegelikkuses nii oleks. Eh, jah. tahaks veel midagi lisada viimane küsimus äh, direktorile, mis puudutab äh, uut äh, mitmeaastast finantsraamistikku ja lihtsustamist seoses abisaajatest. kas reeglite lihtsustamine mille puhul meil äh, see ilmselgelt äh, peab kas need puudutavad neid uusi programme ja kas need puudutavad otsuseid, äh, mida on vaja teha seoses eelarve küsimustega ja vastavate otsustega kõigile? või kas me tagame selle, et meil on rangemad, piiravamad reeglid, et meil oleks tagatud täielik vastavus ning keegi ei piis-, pääseks võrgust läbi, aitäh. ja erinevate programmide osas on alles tulemas kaheksateistkümnendal aprillil äh, volinik Vestager oli Euroopa Parlamendis mis puudutas iga-aastast ähm, konkurentsiaruannet ja ta rääkis juba sellega seoses, et praegul hetkel on käi-, käi-, takistaks äh, tead, teiste reeglite täitmist, äh, mille puhul näiteks ähm, väiksemast kontrollist piisaks, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu ja, ja siis ka liikmesriikide poolt tulevaid vahendeid. aga ähm, analüüs ma ei tea, kas ka professor tahaks omapoolseid äh, soovitusi äh, meile teha, isiklik eelistus jah, ma arvan, et äh, te ei ole ainus selles osas. tundub, et valdav enamuse asjade suund liigub aga teises suunas ja see on igal juhul praegune kontekst. kas keegi sooviks veel sõna, kui mitte, siis teeksin ettepaneku selle päevakorrapunkti käsitlemise lõpetada. sooviksin tänada professorit ja direktorit, kes meile tutvustasid seda teemat tegemist on protsendi, protsessi algusega ning arutelu on käimas äh, erinevate fondide ja rahastamise küsimuses ja minu arvates aitasite meil välja tuua mõningaid äh, teemasid, mis esmapilgul võivad olla justkui ebaselged ning üritasite äh, olukorda selgitada. suur tänu teile! ja ma olen kindel, et kohtume ka tuleva, tulevikus ning meil on sarnasel teemal ka plaanis kuulamine. aitäh veel kord, lähme neljanda päevakorrapunkti juurde. see puudutab uuringu tutvustamist, mida meie komisjon on soovinud näha selleks, et tagada kõrge kvaliteediga töökohtade loomist Euroopa Liidus rahastamisprogrammide toel viimaste eelarve heakskiidu andmiste menetluste käigus ja uurimuste tulemusel oleme me selgelt näinud, et mõned programmid nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend tõesti on osutunud äh, väga tõhusaks seoses töökohtade loomisega, ja tööhõive eh, konkurentsiga teised, mille me oleme välja toonud, mis on eh, spetsiifiliselt olnud loodud töökohtade loomiseks või eh, siis valdkonna toibu-, toibumise aitamiseks ei ole nii häid tulemusi andnud me soovisime käsitleda mõningaid parimaid praktikaid Horisont kaks tuhat kakskümmend osas, mis aitaksid meil parendada seda, kuidas me kujundame programme töökohtade loomise osas ning uuringu äh, koopiad on meil olemas, need on teile välja saadetud ja autor on siin samuti olemas, John Hoffman palun, teil on sõna. töötaja, ma olen mitmete kolleegidega, mõned neist on ka siin, oleme teinud koostööd selle uuringu osas ning käsitlenud kvaliteetsete töökohtade loomist Euroopa Liidu rahastamisprogrammide toel ja mul on väga hea meel täna rääkida meie põhilistest tulemustest ja järeldustest. kvaliteeti, siis need on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia südames, mis puudutab äh, arukat, kaasavat äh, kasvu ning mitmed Euroopa Liidu vahendid toetavad ähm, Äh, strateegia elluviimist, aga huvitav on ka see, et väga vähe on teada selle kohta, kuidas viimine, sest enne parlamenti ei ole seda küsimust äh, tihti esitatud, kuidas Euroopa rahastamisprogrammid on aidanud kvaliteetsete töökohtade loomist. meie uurimuse eesmärgid olid kolmes kategoorias, et kõigepealt analüüsida nelja fondi mis puudutab nende võimekust ähm, luua äh, kvaliteetseid töökohti. tahaksin just äh, rõhutada siin sõna seda potentsiaal, sellepärast et nende äh, võime on väga erinev. samuti vaatasime, kui hästi need fondid sellega on hakkama saanud. teiseks, et oleks võimalik mõõta laiemalt see äh, võrreldes meie rahastamisinstrumentidega. ja kolmandaks oli ülesandeks tuua välja teatud äh, omadused, mis aitavad hõlbustada ja tõesti seda kvaliteeti ähm, ja töökohtade kvaliteeti ning on äh, erinevaid tõlgendusi selleks, et äh, ühine, ühised põhimõtted äh, võrdlusteks paika panna nende fondide vahel, oleme me lähtunud Eurofondi põhimõtetest äh, töö kvaliteedi osas. ja need on need neli põhielement, pingute kvaliteet, samuti rõhutame ka seda, milline on selle töö kvaliteet, näiteks oskuste kasutamine, Eh, sotsiaalselt füüsiline keskkonnad ja töö intensiivsus ja neljandaks tööaja kvaliteet. ükski töödest ei ei äh, oma võrdset äh, omadust kõigi nende nelja ulatuses, mis lähtuvad heast sissetulekud, need on jällegi piiratumad näiteks intensiivsuse osas äh, ja seda peaks ka arvesse võtma kui, ja anda lühike ülevaade eh, nelja fondi kohta, mida me käsitlesime. ja selle põhjuseks on see, et need fondid on väga erinevad eh, selles osas, millised on nende eesmärgid, millised on nende osalejad või kasusaajad, milline on see pakutav rahastamine kõige suurem erinevus võib-olla ongi seotud Horisont kaks tuhat kahekümne ja ülejäänud kolme vahel. ja seda põhimõtteliselt sellest lähtuvalt, et Horisont kaks tuhat kakskümmend lähtub ähm, nõudlusest ja teised vaatenurgast näeme me, et on võimalik võrrelda ka Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Sotsiaalfondi, äh, sest nende lähenemine on võrreldavam, aga samas Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus võib-olla on pigem üksteisega sarnasemad, lähtudes sellest, et me leidnud, et fondid aitavad toetada kvaliteetseid töökohti ja tööhõivet. me lähtusime ka nende fondide rahastamismäärustest, sest sellepärast, et fondid ei saa teha enamat kui seda, mis neile on ette nähtud loomise hetkest ja neid ka hoida, eriti just ettevõtluses ja akadeemilises äh, valdkonnas. ülejäänud kolm, äh, Sotsiaalfond, äh, Noorte Tööhõivealgatus ning Globaliseerumisega kohanemise fond, tingimata ei keskendu töökohtade loomisele, vaid selle asemel toetavad nad, saavutades paremat kvalifikatsiooni ja oskusi, mis aitavad neil leida oma kohta tööturul noorte tööhõive algatus põhimõtteliselt on äh, selle koopia välja arvatud, et äh, lähtub ähm, äh, võrdõiguslikud on. globaliseerimise fond puudutab ümberkohanemist ja kestlikku tööhõivet ja huvitav nende kolme fondi puhul on ka see, et kas need töökohad, mida nad toetavad, on uued või olemasolevad, siis äh, see on teisel kohel nende vaatenurgast. loomine on Euroopa Liidu lõikes erinev sellest tulenevalt. nägime rohkem ja tugevamat ähm, tõestust tööhõive loomimise osas Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul ja ka selle eelkäija äh, raamprogramm seitsme osas ülejäänud mõned näited illustreerisid seda ja me saame just öelda, et äh, prognoositakse, et Horisont kaks tuhat kakskümmend peaks toetama enam kui kahe miljoni töökoha loomist kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kolmkümmend vahemikus. teisest küljest Euroopa turule, sellepärast et äh, kaheksasada tuhat äh, osalejat olid juba hõivatud tööturul enne Euroopa Sotsiaalfondi toetust ja kuus kuud hiljem enam kui kakssada tuhat nendest äh, olid endiselt töösuhtes majandusmodelleerimisest ja ESF-i info tuleb liikmesriikide andmetest. liiguksin edasi sellega, mis puudutab töökohtade kvaliteeti, see on väga huvitav teema ja seda on võimalik käsitleda ainult mõõdukalt äh, kohtade osas, samas ei ole piisavat äh, tõendusmaterjali ESF-i kohta Euroopa Liidu tasandil, aga äh, see, seda on võimalik näha üksikute liikmesriikide ja piirkondade tasandil ja äh, selle kohta on konkreetseid näiteid, toob endaga kaasa kõige rohkem teavet töökohtadega kvaliteedi kohta, aga mitte veel praegu ja põhjus selleks on järgmine, et noorte tööhõive algatuse sättes on nõue liikmesriikide poolt regulaarselt eh, analüüsida hinnaprogrammis ja me loodame, et me saame selle kohta rohkem infot, praegusel hetkel see kättesaadav ei ole. globaliseerumisega kohanemise fond eh, analüüsis pigem töökoha perspektiive ja ja nende arusaama tulevasest uuest eh, töökohast, aga sellekohane informatsioon, konkreetne fond aitas pikaajalise töökindluse ning karjääri osas eh, teadusvaldkonnas, see aitas neil saada ka paremat kvalifikatsiooni läbi väljaõppe eh, ja isikliku arengu, kes osalesid Horisont kaks tuhat kakssada kvaliteetide ja ESF-i puhul ja tulemused näitasid, et töökohtade kvaliteet oli erinev, aga tihtipeale oli see tõesti madal, see mõju, aga huvitav on see, et see näitab, et on võimalik erinevaid ähm, äh, mõõtmeid, ainult osad lepingud olid püsilepingud, teised osa, piiratud ajaga ja teised ähm, äh, muud tüüpi kont-, äh, lepingud sissetulek äh, pärast ESF-i äh, projektides osalemist oli üsnagi madal, võib-olla ainult veidi kõrgem, kui me pidi ähm, töötama vahetustega ja see ei ole äh, midagi, mida peetakse ideaalseks töökeskkonnaks. oluline on ka mainida et, et kaheksakümmend üheksa protsenti vastajatest Eh, selle uuringu puhul olid üldiselt eh, rahul oma töötingimused. intervjueeritud isiklikult ESF-i eh, e programmis osalejalt paluti osaleda uuringus, et käsitleda, milline oli näiteks, mis puudutab palka ja selle osaleja puhul oli see väga madal, küsiti ka töötingimuste kohta ning vastustest oli selge, tegemist muutnud, tegemist oli parimaga, mis äh, nendega oli juhtunud, tegemist on ühe looga, äh, ühe konkreetse juhtudes peame me arvesse võtma, et tegemist on suhtelise äh, teemaga ja see, mis meie jaoks võib-olla ei ole ideaalne, võib kellegi teise jaoks olla vastuvõetav. kui võib nii öelda, lähtuti majanduslikest näitajatest või prognoosidest on töökvaliteedi erinevad äh, aspektid, mis puudutavad tulemuste indikaatoreid mõningate äh, fondide ja programmide puhul, siis üritame me arvesse piiratumad selles osas, mida on võimalik arvesse võtta. ja paar sõna ka meie järelduste ja soovituste kohta ja keskenduksin mõningatele põhiaspektidele. me leidsime, et töö kvaliteet võiks äh, olla parem seoses nende fondidega, aga ilmselgelt on siin erinevat lähenemist. teadvustamine ja selle arvesse võtmine võiks olla üks oluline samm, mis põhimõtteliselt on juba aset leidmas. järgmine samm oleks mitte ainult rõhutada seda tähtsust, aga võib-olla ka siis mittesiduvate suuniste või soovitustega välja neid teemasid, mida oleks vaja põhjalikumalt kaaluda tulevastes uuringutes ning äh, just seoses töö kvaliteediga. ja viimaseks, ähm, kõige kõrgem tase oleks sisse tuua sätted, mis oleksid sarnased Euroopa noorte tööhõive ning äh, aruandlust Euroopa Komisjonile samuti on oluline ka see küsimus, mis on asjakohane, kas kõik Euroopa Liidu fondid peaksid looma töökohti või võib-olla kas küsimus peaks lähtuma sellest, kas sünergia nende erinevate fondide ja programmide vahel võiks paremat äh, kasutust leida. ja toon selle välja sellepärast, et äh, kuna meil on väga kõrgetasemeline loogikamudel, mida võib-olla see tekst on teie jaoks liiga väike, et seda näha, aga meie raporti koopias näete seda lähemalt ja see puudutab siis nõudluse valdkonna rõhutamist, mis on kujutatud vasakul pool ja pakkumise osa, mis puudutab tööjõudu ja tagada, et nii pakkumine kui nõudlus äh, oleksid paremas vastavuses uute töökohtadega seoses nende inimestega, kes on tööturul. samuti oleks kasu selles, kui meil oleks sidusam lähenemine kvaliteedi mõõtmises Euroopa Liidu fondide vahel, aga see on nüüd äh, teadlasepoolne lähenemine. me loomulikult mõistame, millised on need jõupingutused, äh, mida juba komisjoni poolt on tehtud tagamaks seda, et andmed oleksid täielikud ja võrreldavad erinevate fondide lõikes ja me teame, kui palju jõupingutusi komisjon, aga ka liikmesriigid on teinud, teinud, aga me leiame, et on võimalik veelgi kaugemale minna kui meil oleks paremad töö, äh, andmed töökohta kohta, aitaks see võib-olla neid fonde paremini analüüsida ja ka seda mõju äh, paremini hinnata ja metoodikat kujundada selle mõju osas äh, tööhõive valdkonnas. see aitaks jõulisema ja tugevama tõendusbaasi loomisele kaasa. ja ma arvan, et ma lõpetaksin sellega ja kui teil on küsimusi või märkusi, siis olen valmis neile vastama, aitäh! Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que eh, hay cantidad de ideas y de incluso de novedades. suur tänu. väga palju ideid tuli teie poolt. Te olete välja pakkunud päris palju uusi mõtteid, härra Žeravski, palun, soovis sõna. konkreetnih otázek, které mě napadaly aitäh. töökohad loodaks, kui oleks vähem halduskoormust ettevõtetele ja eriti just väikestele ettevõtetele. idufondide mõju hindamisel te rääkisite, et teil olid intervjuud, küsimustikud. milliseid küsimusi te seal küs-, nende andmete kohta minu nimi on Toomas, uskmatu Toomas vajab alati tõendeid. meie siin kontrollikomisjonis tahaksime neid tõendeid küll väga näha. küsite ka sünergiatest, sünergiast fondide vahel. ma tean neid fond- ja veel üks küsimus kas äh, te võiksite meile täpsemalt rääkida sellest, mida Euroopa Liit või selleks, et äh, ühendusi fondide vahel suurendada, aitäh? aitäh. lubage mul teid tänada selle ettekande eest. üks asi, mis mulle töökohtade kvaliteeti ning jätkusuutlikkust ja pikaajalist tööhõivet, tööhõivevõimalusi. siin me räägime ju ka eelarve küsimustest ja millised on täpsed konkreetsed tulemused, meil on ka konkreetseid arve, fondid on tegelikkust ka tõesti muutnud Te ütlesite, et Horisont kaks tuhat kakskümmend, äh, sellel on ähm, eel-, pakkumisele keskenduvad ja minu küsimus on, kas on võimalust äh, luua programme, mis äh, koondaksid mõlemaid elemente ja et äh, me ei oleks suunatud ainult pakkumisele, mis aitäh. ma ei vasta võib-olla kõigile küsimustele järjekorras, aga püüan kõigile vastata siiski. meetodist alustaksin, see on tõepoolest väga oluline küsimus. ma isegi jah, ei jõudnud seda puudutada oma ettekandes enne kui asun äh, metodoloogia selgituste juurde, tahaksin öelda paar sõna selle kohta, milline oli selle uuringu eesmärk, siin võib ehk äh, olla teatud vääritimõistmisi. meil paluti äh, võrrelda tõendeid nende nelja valitud fondi vahel ning vaadata seda, milline millised tõendid on olemas töökohtade loe, loomise ja töö kvaliteedi, töökohtade kvaliteedi kohta olemas, nii et me ei hinnanud äh, Euroopa Liidu fondide mõju, see läheks meie uuringust äh, kaugemale. meie uuring oli pidev selline mõõtev hindamine, vaadata seda, kui palju tõendeid üldse olemas on ja püüdsime koguda niivõrd palju tõendeid kui võimalik, et oleks lähtekoht Euroopa Parlamendile aruteluks töökohtade loomiseks, eriti just kõrgetasemeliste töökohtade, kõrge, kõrgekvaliteediliste töökohtade loomiseks. eelkõige oli tegemist kvalitatiivse uuringuga, me viisime läbi kaks dokumendi analüüsi. ühelt poolt me vaatasime dokumente, mis on seotud Euroopa Liidu fondidega, rahastamismäärused ja vaatasime ka mõjuhinnanguid, mis on olemas. vaatasime kõiki hinnanguid nende fondide kohta nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikul tasandil kuigi riiklikul tasandil struktuurifondide osas on see tegelikult palju laiem, kogu see ala, nii et äh, see oleks jäänud ähm, meie uuringu ähm, piiridest välja, nii et me vaatasime ainult äh, valitud äh, riikide andmeid, kust me lootsime leida tõendeid töökohtade loomise ja töökohtade kvaliteedi kohta. ja teine tüüp dokumendi, kus räägiti ähm, töökohtade loomisest, töökohtade kvaliteedi, kvaliteedist ja kasutati kahekümne ühe otsustajaga Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikul tasandil. ja vaatasime tervet rida näiteid erineva, kuid see ei olnud meie eesmärgiks hinnata fondide mõju. sel, sellisel juhul me ei kasutaks sellist meetodit Äh, kuid nüüd ülejäänud küsimused. esimene küsimus oli, et kas äh, on võimalik see, et oleks loodud kõrgetasemelisi töökohti ka ilma Euroopa Liidu rahadeta, äh, ilma ka selle admin-, halduskoormuseta ja lihtne küsi-, vastus oleks, et ma ei tea, sest meil ei ole tõendeid äh, töökohtade loomise kohta riiklikul tasandil, mida me saaksime Euroopa Liidu tasandiga võrrelda. kui me kujutame seda ette Euroopa Liidu fondide selgi, sekkumisetest, see oleks kõik päris keeruline, kuid ähm, me leiame, et selline uuring siiski oleks äh, vajalik, äh, siis me leiaks, et, leiaksime, et oleks äh, ka vastasstsenaariumi hinnangud olemas et need äh, leiaksime, et oleks äh, ka vastasstsenaariumi äh, hinnangud olemas, et need töökohad, mis loodi, kas neid oleks loodud ka ilma Euroopa Liidu fondide toetuseta, on teatud selliseid uuringuid nii Euroopa Liidu tasandil, mis on tellitud komisjoni poolt, mõnikord võib-olla ka parlamendi poolt, äh, kuid sellised on olemas ka riiklikul tasandil ja regioonide tasandil, kui ei ole vastust teie küsimusele. ja mis puudutab teist küsimust, te küsisite, kas äh, töökohtade loomine leidis äh, aset ähm, majandusarengute mõjul või sellepärast, et Euroopa Liidu fondidest, kus on siis tõendid kus on tõendusmaterjal. ma arvan, et seda on võimalik äh, leida ka meie raportist, äh, siin on veel näiteid, millega te võiksite tutvuda, mis tulevad äh, uuringutest kas Euroopa Liidu tasandil või riiklikul tasandil, kuid vaadata kahe, kahtekümmend seitset, kahtekümmend kaheksat liikmesriiki, vaadata äh, kuidas ähm, see pilt kujuneb kõikide liikmesriikide lõikes, sest meie ei suutnud kõigele keskenduda. mis puudutab äh, teie küsimust nende arvude kohta minu ettekandes, kaheksakümmend üheksa protsenti inimestest, kes olid äh, siiski rahul selle olukorraga ja te küsisite ka, kust äh, see arv tuli ja millega nad täpselt rahul olid. siis äh, see oli päris põhjalik äh, uuring, äh, põhines kahe tuhandel, kahe tuhande osaleja vastustel, nii et see oli ähm, täiesti rep-, representatiivne uuring ja see küsimus rahuloluga, mis puudutas ähm, rahulolu taset ähm, tööga või töötingimustega, mis äh, sellel isikul parasjagu on. ja lõpetuseks äh, teie küsimus, et kuidas me saaksime täpsemalt välja tuua neid sünergiaid fondide vahel. jah, see on jällegi väga hea märkus. erinevaid fonde võrdleme, miks me Euroopa Sotsiaalfondi ja Horisont kaks tuhat kahtekümmend võrdleme, meie oleksime samuti valmis sel teemal arutlema, sest meie meelest mõned teised fondid või instrumendid oleksid ähm, sobinud paremini võrdluseks ja oleks näidanud ka paremaid äh, aruanne, kõrgetasemelise rühma aruanne, mis puudutab Horisont kaks tuhat kaks kahtekümmend ja tulevase teadusuuringud, nad on ehk indiviidi kauged. sest kui me räägime ju tegelikult äh, alusuuringutest, siis see lihtsalt niimoodi on, kuid on, on äh, praegu varjutanud äh, võib-olla mitte niivõrd tõepõhine kommunikatsioon. me püüame, me saame makroanal-, makrotaseme analüüsist ähm, andmeid, nii et me kõike peame seda alati kaaluma. ja kui te äh, vaatate seda juba sisse programmeeritud eelist, mis meil on enda valdkonnas, et aitäh selle ettekande eest. sünergiate osas on meil muidugi veel palju enam ära teha liikmesriikidelt ja regioonidelt, et see on meie poolt, meie peadirektoraadilt kõik. aitäh, proua Kriisa, palun. Madame Grisard, je suis la directrice d'investissement. ma olen tööhõive osa, peadirektoraadi ühe osakonna direktor ja me räägime siin sektorite lõikes nendest andmetest. me praegu teeme ka enda analüüsi ja kuu lõpuks äh, suud-, suudame ka teatud andmeid esitleda, kuid me ei saa ei rääkida äh, sünergiast näiteks Horisont kahe tuhande kahekümne osas, meil on võib-olla veidi erinevad ülesanded me jagame küll neid järeldusi, mida me siin täna kuulsime, kui me räägime töökohtade kvaliteedist, siis on väga raske välja tulla indikaatoritega, mis peegeldaksid funktsioonide erinevust ja riikide erinevust. kui me vaatame uuringut äh, tööhõive kohta selles osas, mida on puudu tööturult ja mida on üle, siis me näeme, et Äh, seal on ka päris palju töökohti, mis ei, mida ei peeta äh, kvaliteetseks, kvaliteetseteks töökohtadeks, võib olla tegemist äh, näiteks tarkvarainseneridega, mis on hästi tasuvad tööd, kuid me räägime siin tegelikult ehitustööliste puudusest, meditsiinitöötajate puudusest nii et võib-olla need indikaatorid, mida siiani kasu-, kasutatud, ehk ei ole kõige sobivamad. kui me liialt keskendume liialt töökoha kvaliteedile, siis võib-olla me kaldume kõrvale oma eesmärgist äh, ähm, aidata neid inimesi, kes on kõige suuremates raskustes töökoha leidmisega mina olin üllatunud, et inimesed niivõrd rahul olid eh, selle oma tööeluga, kui on väga raske töökohta leida, siis võib-olla tõesti, kui üldse õnnestub mingigi töökoht leida, siis ollakse rahul sellega, et võib-olla see ei ole küll ideaalne töökoht, aga kui te olete juba aasta aega otsinud ja siis leiate selle töökoha, siis te olete ikkagi rahul. siin eh, uuringus õigustatult eh, räägitatakse ka sellest, et kolm nendest fondidest, nad püüavad investeerida inimkapitali. räägitakse tööhõive või töölevõtmise omaduste parandamisest. teadusuuringute ähm, poolt äh, ka mina võib-olla olen veidi kahtleva uskmatu Toomase moodi. me aitame liikmesriike erinevate mm, hinnangute läbiviimisel, kuid need samas on väga kulukad, meil on vaja väga palju andmeid ja kolleeg juba ütles, et äh, toetuse äh, Äh, sa-, äh, toetussaajad tihtipeale ei näe, miks on vaja kõiki neid andmeid esitada, kui me räägime nüüd ähm, hindamisest, mis ei ole niivõrd faktiline, siis on küsimus nagu äh, ravimi võrdlemisel platseeboga, et ühel, ühele isikule antakse ravim, teisele antakse platseebo, kuid kui me ütleme pooltele, et me teid aitame ja teistele ütleme, et me teid ei aita ja siis vaatame ähm, kas nad on tõhusad või mitte. et see oleks võrreldav selle olukorraga. nii et ma olen täiesti veendunud, et sellised fakti vastased uuringud, et see on selline vaieldav ala. me ootame informatsiooni liikmesriikidelt veel enne aasta lõppu, et vaadata seda, kuivõrd ähm, tõhus äh, on siiani see äh, tegevus olnud, äh, vaadata, milline on noorte olukord kuus või kaksteist või kaheksateist kuud pärast selle programmi lõpetamist. aitäh. No sé si hay alguno de mis colegas querrían eh, hacer alguna otra pregunta. Eh, ma ei tea, kas äh, kolleegid äh, soovivad veel küsimusi esitada, tundub, et mitte. see uuring hõlmab tervet rida väga huvitavaid teemasid, mida tasuks veel lähemalt analüüsida. ootame nüüd tervet rida uusi programme ka komisjonilt ja loodan, et need parimad praktikad selles sektoris, et neid on võimalik üle kanda ka teistesse valdkondadesse, sest vähemalt meie arusaamise järgi, mis põhineb informatsioonil, mida meie saame, kogu see positiivne puhul ei ole niivõrd hästi esitatud äh, kui äh, näiteks äh, Sotsiaalfondi puhul. või siis ka noorte mm, garantii. me saame kasutada selliseid formaate, mis on mujal hästi toiminud. kui keegi saab stipendiumi kaks tuhat või kolm tuhat eurot Horisont kahe tuhande kahe, kahekümne raames, siis peetakse seda eduloo, sotsiaalfondi äh, raames äh, ei peeta seda, sellise summa mõju eriti suureks. ja seal kindlasti peaks olema mõju ka tulevikule muidugi on kõige oluline mõju toetuse saajale. nii et kindlasti on meil nüüd palju mõtteainet ähm, ja ainest oma arutelu jätkamiseks ja ka selleks, et äh, eelarve teemadel asju äh, edasi viia ja vaatame, kuidas me komi-, komisjonile nagu alati abi ja kohalviibimise eest. nüüd aga anname härra Sarvamaale sõna, et ta juhiks meie töid edasi, sest ma ei saa kahjuks ähm, edasi juhtida. Yes, good afternoon on my behalf and tere õhtust ka minu poolt. ja mul on hea meel juhtida meie kohtumistel, mis käsitleb kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist eh, Birmale. ja nüüd tutvustab seda aruannet eh, vastutav isik Kontrollikojast, proua. jah, suur tänu selle võimaluse eest tutvustada teile Euroopa Liidu abi kohta koostatud eriaruannet. Birma on olnud poliitilises ja majanduslikus üleminekufaasis pärast seda, kui tsiviilvalitsus tuli võimule aastal kaks tuhat üksteist. seal riigis on väga palju etnilisi rühmi ja paljude vahel käib äh, juba pikka aega äh, kodusõda ja väga suured pinged on nii usulised kui ka etnilised selles riigis Euroopa Liidu peatas sanktsioonid, mis olid kehtestatud varem valitsusele aprillis äh, kaks tuhat kolmteist, need olid olnud jõus aastast kaks tuhat neliteist, ainult relvaembargo on endiselt jõus ja üle ühe miljardi euro on eraldatud perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kakskümmend peamiselt kahepoolsete äh, piirkondlike temaatiliste instrumentide kaudu ja otseselt ja kaudselt on hallatud neid vahendeid. aasta kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kuusteist peamiselt rahastati arengukoostöö instrumendi kaudu. ja me ei, seda perioodigi just käsitleme ja me ei ole eh, hilisemat perioodi, kui usuline vägivald puhkes Ratsine osariigis analüüsinud, sest see on hiljem. nüüd äh, me tahtsime hinnata, kas Euroopa Liidu toetus Birmanel on tõhus ja kas Euroopa välisteenistus ja komisjon on oma tegemistes äh, rõhku pannud just prioriteetidele ja kas on see toetus Birmale oma eesmärgid saavutanud ja mida me siis oleme leidnud. meie oma aruandes teeme järelduse, et Euroopa Liidu arenguabi sellele riigile on olnud osaliselt tõhus. Euroopa Liit etendas tähtsat juhtivat rolli, toetades arengueesmärke selles riigis ja olulisi rahalisi vahendeid eraldas Birmale. Euroopa Liit ka reageeris aktiivselt selle riigi vajadustele ja keerulises olukorras ning äh, oleme toetanud neid äh, ajal, mil rahuprotsess ja reformiprotsess ei olnud sugugi kindel. aga samas ei ole olnud äh, suunit-, suunatus arengueesmärkidele piisavalt fookuses ja aasta kaks tuhat üksteist muutuste agendaga kooskõlas komisjon eh, ei eh, hinnanud piisavalt ka geograafilisi prioriteete, mis riigil oli. samuti ei mobiliseeritud siseriiklikke vahendeid prioriteetide toetamiseks, ehkki see oleks olnud kõige tähtsam riigi arengule. me leidsime ka, et Euroopa Liidu arenguabi haldamine üldjoontes oli rahuldav. Need meetmed, eh, mis puudutasid riigi arenguprioriteete ja komisjoni eh, valitud eesmärke oli kõik põhjendatud, aga samas rahalised vahendid, mis erinevatele teemadele eraldati, ei olnud piisavalt dokumenteeritud. aasta kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kuusteist eh, tugines Euroopa Komisjon kriisi ärahoidmise sätetele ja tegi tihedat koostööd partneritega firmas ja see vähendas läbipaistvust projektide väljavalimises ja ka pani kahtluse alla projektide kuluefektiivsuse sellega. nüüd, mis puudutab projektide tulemusi, siis siin on erinevad need tulemused olid viivitused rakendamisega, aga viivitused tähendasid, et me ei saanud hinnata, eh, kuivõrd jätkusuutlikud olid pooled projektid. mida me nüüd soovime? kaks tuhat seitseteist aasta, kaks, kaks tuhat kuusteist aasta septembris ähm, käivitati alles koostöö kahe peadirektoraadi puhul. Euroopa Komisjon oleks pidanud kaast-, koostama ühise kava selleks, et kiireloomuline abi pakkuda, et oleks võimalik ähm, toibuda ja välja tulla sellest kriisist Rohingade kriis on täiesti arusaamatu, kõige olulisemad valdkonnad ei, ei ole suunatud nendesse kõige raskematesse piirkondadesse, nagu oleks loogiline. ja sellepärast paluksime, et Euroopa Komisjon eh, reguleerimisala siin eh, ka seoses neid detaile arvesse võtaks ning äh, ja ma soovin samuti tulla tagasi mõningamate üldisemate teemade juurde äh, seoses äh, ar-, eriaruandega vastupidiselt Kontrollikojale ma ei leia, et oleks pidanud olema piirduma teatud prioriteetsete sektoritega, kestlik areng, haridus, juhtimine, rahu tagamine, need neli valdkonda minu jaoks on üldised prioriteedid, äh, mis vajavad spetsiifilisi vahendeid ja minu arvates oleks võimalik äh, Äh, oleks olnud võimalik paremini, paremaid tulemusi saavutada ja ma arvan, et tulevikus peaks komisjon paremini põhjendama teatud äh, valdkondadele suunatavaid vahendeid ja tegevuste rahastamist. Nende prioriteetide ja tegevuste elluviimisel Birmas leian ma, et oleks võimalik kiiresti vaja tugevdada koostööd koha peal äh, rahvusvaheliste partneritega selleks, et eh, nii-öelda kulutõhusust erinevate osapoolte vahel suurendada, teiseks eh, eh, tagada Euroopa Liidu tegevuste parem nähtavus ja kolmandaks tagada parem järelevalve projektide tegevuste elluviimisel. selline oli minu kokkuvõte soovitustest, mis ma olen loomulikult ka oma töödokumendis välja toonud, mis tulevastel nädalatel ka avaldatakse, aitäh. ma tänan, härra Barnio ja nüüd variraportöörid. väga lühidalt. üks, üks voor, härra Zeller. suur tänu. suur tänu ka härra Barnole. tema raporti eest. paraku on olukord Birmas selline, et lühidalt ei saa sellest rääkida. me olime mõned nädalad tagasi delegatsiooniga Myanmaris, see oli nimelt inimõiguste komi-, organisatsioonidega koostöös ja paraku eh, rohingatega on endiselt olukord väga-väga terav, midagi ei ole paranenud ja me oleme saanud Katšini osariigist samuti aruandeid viimastel nädalatel ja mujalt, seal, kus on suured etnilised rühmad, keda juhivad oma sõjapealikud, on, astuvad vastu valitsusele ja toimuvad kokkupõrked on hukkunuid ja olukord ei ole paremaks läinud. aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist näis, et osaline demokratiseerimine toimub Birmas. ja Saharovi auhinna sai Saum, Saum, Aung San Suu Kyi ja kõik olid eufoorias. aga paraku tollal, kui me tahtsime väga toetada seda riiki, me tegime seda, aga paraku kõik ei läinud nii, nagu me tahtsime, ainult osaline demokraatia on seal ja parlamendis on väga suur jõud sõjaväelastel ja samuti valitsusel ja põhiseaduse muutused ja seaduste muutused on midagi, mida ilma sõjaväelaste osaluseta lahendada ei saa. ja sõjalistööstuskompleks on väga tihedalt seotud Hiinaga ja kontrollikoja eriaruande eest olen väga tänulik, aga samas äh, jah, on hea, et te juhtisite tähelepanu meie arengupoliitika puudujääkidele. me töötame edasi seal oma partneritega koha peal, et veenduda oma silmaga, mis toimub. aga eh, partnerid ei ole alati seal töövõimelised eh, ja see mõjutab ka Euroopa Liidu institutsioonide tööd. me peame olema, tahtnuks suuremat efektiivsust näha. Eh, jah, tsiviilsektoris on näha ka teatud saavutusi ja kontrollikoja eriaruanne räägib mikrofinantseerimisprojektist, et väga on, mis on võimaldanud paljudel eh, just VKE-dega hakata tegelema, asutada VKE-sid ja Euroopa Liidu turu avamine Birma eh, jaoks on ka olnud eh, juba tulemuslik ja tekstiilisektoris ainuüksi on see loonud nelisada kakskümmend tuhat töökohta lühikese aja jooksul ning tähtis on, et selles tekstiilisektoris ka sotsiaaltingimused ja normid täidetaks, kui töökohti luuakse, et ka seda silmas peetakse. nii et ma arvan, et me peame heaks kiitma selle eriaruande ja härra Barnio ütles, et on vaja kõikehõlmavat aruannet mitte ainult Birma kohta, vaid ka kogu Euroopa Liidu arengupoliitika kohta Birmas. ja me peame ka kriitili-, kriitikat esitama selles aruandes. Before... ma tänan, enne järgmisi sõnavõtte annan Defco peadirektoraadile sõna, palun. Thank you. Do you have the word or what? Um, no, no, no, the commission has the word. kõigepealt saab sõna komisjon. mina olen ka variraportööride Pära Klints. vabandust, mul ei olnud seda informatsiooni uh,. So um,, ich spreche auch in minagi räägin siis saksa keeles, kui tohib, et olud hakkavad seal paranema ja et sõjaline, sõjaväeline võim äh, vähemasti äh, lõdveneb nii palju, et demokraatia äh, protsessid saaksid käivituda. nüüd me teame, kuidas olukord on ja aru, er, aruanne juhib. sellesse ma suhtun mõistmisega. me tahame demokratiseerimisprotsessi seal toetada ja head seista selle eest, et tagasiminekut ei toimuks ega stagnatsiooni ei oleks ma olen nõus sellega, mida härra Barnio ütles, suht ettevaatlikult sõnastanud ja et kriitikat äh, saaks äh, siiski tugevdada selles aruandes. olukord on põhimõtteliselt muutunud, nagu me kuulsime proua Jakobsenilt Rohingade etnilist puudutas arengumeetodeid ja toetust, et kas selle programmiga saab jätkada vanas vaimus või kas äkki ei peaks muutma midagi. just, mis puudutab geograafilist suunitlust ja ka üksikuid prioriteete projektides. jah, me teame ilma süüta selles, et ei ole nendest tõotustest ja lubadustest Birma valitsus kinni pidanud. E, rohingade naasmine Bangladeshist oli see, mida nad lubasid, aga midagi juhtunud ei ole. ja nende elupaigad e, äkki oleks vaja abiprogrammi ümber olnud orienteerida ja ka ettepanekute hulgas, mis tulevad kontrollikojalt, ei räägita sellest. Te küll suusõnaliselt lisasite ühte-teist, aga ma tahaks küsida, kas äkki ei ole, peaks sellega tegelema ja ma julgustaks nüüd komisjoni või vähemasti esitan küsimuse, kas äkki siin ei tohi, pea tänan, härra Klints ja nüüd saab Defco peadirektor Aris Tarahoskin sõna uh,. suur tänu on riigis kokku lepitud, selline on see olukord seal. nüüd, mis puudutab Kontrollikoja soovitusi, kontrolli, kõigepealt toetada ja kohe tulemusi saavutada, nii et me palusime, et oli, paljud teeksid palju ära, on vaja, oli vaja valimisi kiiresti, asusime tegutsema pärast riigi avanemist. võib-olla, et me saanuks selle koostöö ametlikumaks muuta, aga see oli täiesti olemas järeldusi ning äh, mõtleme, kuidas äh, nagu eeskujuna võtta Birma äh, humanitaarabi andmise korral ja hariduse andmine etnilistes piirkondades, ECO ja DEFCO saavad siin tihedat koostööd teha jätkuvalt. nii et me ka nagu seiret, et millised on tulemused ja väljundid ja kuidas raske on mõõta tulemusi selles riigis nagu Myanmar, kus paljud piirkonnad ei ole ligipääsetavad ja statistika ei ole tasemel. see asi on nüüd paranenud ka andmete kogumisel ja valitsuski on mõistnud, et tal on raske mingit poliitikat välja töötada, kui nad ei oma statistikat ega tea, mis tegelikult riigis juhtub ja samas mõnedes piirkondades on endiselt väga raske informatsiooni saada, aga seire on paranenud. samas me arvestame tehtud kriitikaga. nüüd projektide juhtimine ja Euroopa Liidu meetmed peavad olema läbipaistvamad. alguses meil oli, ütleme, kuidas nähtavust suurendada, eh, kuidas eh, seda paremini teha Birmas eh,